Euroopas. me ei lase nendel asjadel lihtsalt äh, ringelda meie tänastest. väga paljud asjad on seotud sellega, kuidas me rohestame ja kuidas me otsetoetusi praktiliselt teostame. et vähendada ka halduskoormus. meil on ettepanek liikmesriikidel kohustuslik ümberjagamise kava kohta kasusaajad saavad väikeseid summasid, eh, see on seetõttu, et nendel on pindala vähem kui viis hektarit. ja see on see algpõhjus, see on pindala toetus, see sõltub äh, maa pindalast ja selles omnibus määruses me tegime mõningad muutused eh, noorte talunike osas kuid ainult null koma kaheksa protsenti ÜPP eelarvest on ära kasutatud noorte talunike toetuseks. me oleme samuti kaasanud Euroopa Investeerimispanga, et välja pakkuda uusi finantstooteid selles valdkonnas ja meil õnnestus saavutada ka väikest edasiminekut selles valdkonnas. ja me loodame, et enne valimisi äh, me toome ka selle meetme teie tähelepanule. Omnibus määrus andis meil ka mitmeid programme, mis on juba käivitanud, ühtlustada kui me räägime makseasutustest, siis mõnikord makseasutused äh, ei äh, äh, anna teada õigete arvudega, vaid äh, nende aruannetes on valed andmed äh,, kui me räägime tegelikest läbiviidud kontrollidest. Äh, kuid nende aluseks on muidugi tuvastatud vead. võib-olla äh, kui kontroll ei olnud tõhus, siis nad võib-olla mõningaid vigasid ei märganud ja see suurendab nende koormust. seega me peame jätkuvalt survestama korraldusasutusi ja makseasutusi selle nimel, et kõik need vead leitakse üles. pea, äh, põllumajanduse peadirektoraat teeb kohandusi Äh, ja selleks on mõeldud, et kvantifitseerida vead, äh, mis jäävad tuvastamata süsteemi nõrkuste tõttu ja siis on olemas vastavad reservatsioonid, millega käivitatakse tegevuskavad äh, olukorra parandamiseks. seega sertifitseerimise asutuste loomine on olnud väga hea uuenduslik meede. Nad vaatavad üle ka makseasutuse poolt esitatud statistilised andmed ja see on oluline sõltumatu infoallikas ja me usume, et, et veamäär, nagu täna on räägitud, näitab, et need süsteemid kõik toimivad hästi. kontrollikoda kinnitab ka seda, eh, mida volinik on öelnud eh, madala veamäära kohta, kuid proua Ajala Senderile ma tahan öelda, eh, Teil on õigus, et me peame liikuma tulemuslikkuse ja tulemuste poolde ja eeskirjades täieliku kinnipidamise. meil on ühtne poliitika, kuid meil on vaja ka süsteemi, mis kehtestab erinevates valdkondades liikmesriikidele teatud sihtmäärad ja et meil on ka kasutusel selline süsteem, millega kontrollida, et need eesmärgid saavutatakse. me oleme kasutanud seda keskkonnapoliitikas, keskkonnaõiguse rakendamisel ja me saame kasutada sealt saadud õppetunde. ja tänki, mis äh, shadow äh, EVP rahvapartei variraportöörina pean siis ka päris alguses juba sõna võtma ja tahaksin ehitada, esitada mõned äh, küsimused, tahaksin küsida öö, äh, otsemaksete kohta ja tahaksin küsida, millise, milline on teiste maaelu arenguprogrammide digitaliseerimise öö, seis praegu, ma arvan, et äh, meil oleks see seis praegu parem, kui oleks enam digiteeritud see valdkond ja meil oleks parem ülevaade sellest tööst ja teine küsimus puudutab kaks, kahtekümmend suuremat äh, toetajat, äh, rahastajat. siin räägitakse kaheteistkümnest mil-, miljonist kuni saja kahekümne kaheksast miljonist, kuid tegemist on tihti riigi riikidega, riiklike ettevõtetega, me näeme, et La Reunioni suhkruvabrikud on siin äh, sees. nii et kõik on need äh, riigiettevõtted, et mida me seal siis õieti teeme, seda ma, selle kohta ma sooviksin kindlasti selgitusi. ja küsimus, mis puudutab Kreeka ähm, riigiettevõtet, äh, ja siin on tegemist digiteerimisega Information Society SA on see firma, ma saan ainult äh, infot sellelt veebilehelt seitsmendal augustil kaks tuhat seitseteist äh, on need andmed, äh, sealt pärinevad need, aga kas see firma on endiselt veel olemas? kas ähm, no, neid üldse peaks toetama, sellist ettevõtet peaks äh, põllumajanduspoliitika eelarvest toetama? et milliseid kontrolle olete teie läbi viinud, tahtsin küsida. ja veel üks küsimus, mis on seotud äh, selle aasta tegevusaruandega äh, varifirmad, mm, siin on äh, äh, kuuskümmend üheksa on kvalifitseerimata, kümme on kvalifitseeritud. nii et äh, kokku siis seitsekümmend üheksa ja nüüd Kontrollikoda näitab seda, et pooled, poolte puhul nendest on viga leitud, ütleb Kontrollikoda nende varifirmade puhul. siin on kas piiratud usaldusväärsusega või täiesti usaldus, mitte usald-, ebausaldusväärsed. me sooviksime, et see olukord siiski paraneks, kuna äh, tegemist äh, on siin ju niivõrd olulise elemendiga äh, vastutuse ja läbipaistvuse väljatoomisel ja nüüd tuleksin ekspordi juurde. päris huvitav on see, et te ütlete, et me ei tea, millist rolli mängib äh, ettevõtte suurus ekspordil, kuid arvatavasti siiski tegelevad ekspordiga pigem, pigem suured ettevõtted. Äh, milline siis on seos selle ekspordi ja ettevõtte suuruse vahel? see on arvatavasti äh, seotud ka sellega, et saadakse palju toetust Euroopa Liidult ning ekspordi vahele. me ei peaks maksma toetusi selleks, et ettevõtted saaksid eksportida tooteid Aafrikasse. jah, muidugi me äh, peaksime eksportima Aafrikasse mitte ainult sellepärast, et on eksporditoetused, vaid äh, sellepärast, et äh, niikuinii sinna ekspo-, eksporditakse, kuidas me Aafrika turge aitame selleks, et Euroopa tooted, Euroopa põllumajandustooted nende turge ei lõhuks. aga nüüd Martina Dlabajova, palun. Um, härra volinik, suur aitäh kõigepealt vastamast meie küsimustele. pean ka möönma, et lõpuks ometi ma näen, et komisjon võtab ka õppust varasematest perioodidest. ma küll mõningatele küsimustele täielikku vastust ei saanud ja seetõttu ma palun natuke selgitust. mul on kolm küsimust. mõned on juba nimetatud, ma kordan võib-olla paari asja, aga minu arust on oluline, et te ka teaksite ka seda, et ähm, me rõhutame kõiki ühtesid ja samu asju, kui me räägime äh, reservatsioonidest, siis ei ole oluline mitte ainult teada, kus kohas on puudused, aga oluline on teada ka seda, kuidas makseagentuurid liikmesriikides nendega tegelevad, nagu ütles juba proua raportöör ja ka teie, härra volinik. oluline on teada, kas makseametid saavad parandavaid meetmeid kasutada, kas nad teevad seda õigeaegselt, kas nad vahetavad ka häid tavasid eh, eh, piiriüleselt, et õppida teineteiselt ja kuidas meie kui parlamendi eelarve kontrolli komi-, see on, saaksime tagada kõige paremini, et need puudused saavad tuvastatud ja pikas perspektiivis, kuidas neid ennetada. minu teine küsimus. kui ma Agri peadirektoraadi poolt esitatud vastuseid nägin, siis tundus mulle, et osa vigu on seotud sellega, et, et maade identifitseerimist süsteem on vigane. samas LPIS peaks olema väga oluline vahend vigade vältimisel. nii et ma tahaksin just teada, kui usaldusväärsed on LPIS süsteemid liikmesriikides ja kuidas on võimalik tagada, et neid vigu oleks vähem ja kontrollida nende süsteemide toimimist. ja viimane mure, mida nimetas ka proua esinaine, mis puudutab äh, sertifitseerimisasutusi. komisjon ütles, et neli äh, viieteistkümnest mm, sertifitseerimisasutusest, mida kontrolliti kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, olid usaldusväärsed. kui nii vähe on neid usaldus väärseid, kuidas te siis kavatsete nende tegutsemist parandada, on teil mingisugune plaan, mingi tegevuskava, mingid tähtajad ja kas on näha ka avaliku ja erasektori eh, sertifitseerimisasutuste töö vahel olulisi erinevusi, see on minu arvates ka olulise tähtsusega. aitäh, härra volinik. Alex Taas. Eerst en vooral wil ik eh, de Rekenkamer bedanken voor het. Mhm. ja, aitäh proua esinaine ja suur aitäh ka kontrollikojale selle aruande eest, ma arvan, et see on suurepärane alus meie edasiseks tegevuseks, suur aitäh ka härra volinikule, et tulite täna meie juurde, suur aitäh ka teie kirjalike vastuste eest, me oleme sealt väga palju õppinud, aga mul on nüüd kaks küsimust. esiteks olukord Bulgaarias, me teame, et et see ajakirjanik, kes hiljuti mõrvati, oli ühenduses kahe uuriva ajakirjanikuga meedia ettevõttest Bival, kes uurisid just Euroopa Liidu rahastusvahendite pettusi, muuhulgas ka põllumajanduseelarvele läinud mm, toetusi. Need kaks uurivat ajakirjanikku olid eelmisel nädalal Brüsselis ja tuli välja, et neil oli teavet Olafile, aga lisaks sellele, mida teie arvate, mida teie arvate niisugusest olukorrast, eelkõige just sellest, et Olav ilmselt käivitab nüüd uurimise, mida teie kavatsete teha, kas te olete samuti valmis uurimisi käivitama selles küsimuses, kas te teate midagi rohkemat nendest süüdistustest? ja missugused on need edasised sammud, mida te kavatsete astuda? teised küsimused puudutavad olukorda Tšehhi Vabariigis seal süüdistatakse huvide konflikti ettevõtte üks, ühe ettevõtte vahel, kes on saanud väga palju toetusi ja Tšehhi äh, Vabariigi ministri Andi Babici vahel. mõni nädal tagasi, kui volinik Oettinger käis kuulamisel meie juures, siis küsiti temalt neid samu asju ja härra Oettinger ütles, et tema ja tema teenistused ning samuti Agri peadirektoraat on soovinud täiendavat uurimist sellesse küsimusse. seega minu küsimus, kas te olete alutanud huvide konflikti uurimist Tšehhi Vabariigis selle kõnealuse firma ja minister Babitši vahel? kas te jälgite neid uurimisi kui need toimuvad ja kui te olete neid uurimisi alustanud, siis kas te saaksite öelda, kuidas on kaasatud Tšehhi vastavad ametkonnad? eelmisel pühapäeval Tšehhi riigi oluline telekanal pidas arutelu, kus osalesid mm, mõned Tšehhi Piraatide partei liikmed ja nemad väitsid, et et Tšehhi vastavaid ametkondi ei ole kaasatud uurimistesse ja need ametid ei ole valmis ka mitte mingit infot edastama. kas te võite seda kinnitada? lisaks Agrofed ettevõtte ja peaministri vaheline seos, mis vajab uurimist, tähendab seda, et tuleb uurida ka erinevaid fondide alusdokumente kas te olete sellest teadlikud, kas te olete valmis nõudma, et teie vastavad teenistused niisuguse uurimise käivitaksid? ja edasi, kas te saate meile täna öelda juba, kui palju on Agrifed saanud kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal toetusi põllumajanduse eelarvest ja kas te teil on ka äh, aimu selle kohta, kui palju seesama ettevõte juba kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal raha on saanud. ning lõpuks on veel mõned süüdistused üles kerkinud ja ma tean küll, et need on ainult süüdistused, iga kord ei pruugi neid uskuda. nimelt äh, seoses Tšehhi põllumajandusministriga, mitte ainult äh, peaministrit ei süüdistata, vaid ka ministrit ei süüdistata, vaid ka põllumaja, põllumaja rahandusministrit, mina, rahandusministrit, mina siin mitte mingi, siin mitte mingi, refereerin ühte väidetavat, ühte väidetavat aruan-, aruannet, et ja ühe, ühe põllumajand-, põllumajandusettevõtte kohta taas, ettevõtte kohta taas, mis on, mis on, ma tean, et need küsimused on äärmiselt küsimused on äärmiselt üksik, äärmiselt üksikasjalikud ja võib-olla te meile, asjalikud ja võib-olla te meile liiga, liiga, kui te midagigi saaksite öelda, siis ma, kiigi saaksite öelda, siis ma oleksin väga, oleksin väga rahul ja kui te oleks rahul ja kui te oleksite valmis, valmis, et me saaks saaksime ka, saaksime ka natukene edasi liikuda, natukene edasi liikuda. Flanagan, palun. Flanagan, palun. Thank you very much, very much. ma arvan, et, ma arvan, et vale oleks olla, vale oleks olla ülikri-, ülikri- veamäära osas, osas ükskõik millistest, ükskõik millistest teistest val-, teistest valduspoliitikas läheb, kas läheb raha õige, raha õigesse kohta, õigesse kohta, see taga, tagab selle, et meil oleks, selle, et meil oleksid, äh, siit äh, toit, et meil oleks toit, toit, et meil oleks toit liidus olemas. nagu te ütlesite, volinik Hogan, nagu te ütlesite, volinik Hogan, meil on, meil on nüüd äh, poliitika, mis, nüüd poliitika, mis ja, ja see juhtimis, see juhtimis, see struktuur on struktuur on, nüüd on, meil on see süsteem, mis siis tagab, mis tagab ähm, selle tarb, ähm, selle tarb, tar-, tarne, toidutarne, tarne, toidutarne, kuidas te püüate veel seda olukorda, olukorda parandada, mida parandada, mida uues ÜP, uues ÜPP-s selleks ette nähakse, B-s selleks ette nähakse, statust äh, tagada, tagada ja, ja ka varustatus, aga ma ei ole päris kindel, et see ka, kindel, et see ka uue ÜPP puhul niimoodi, uue ÜPP puhul niimoodi jääb, jääb. üks asi, mida kõige enam, üks asi, mida kõige enam krinud, et äh, Ehm, ehm, põllumajanduskomitee, põllumajanduskomitee on justkui, on justkui Veenus ja meie oleme siin justkui Veenus ja meie oleme siin justkui selles vallas, kuid väga palju siin, palju siin öeldakse ja seda tegelikult öeldakse, öeldakse ja seda tegelikult öeldakse ju ka päris, ju ka päris tihti ka põllumajanduskom-, tihti ka põllumajanduskom-, üllatas, et võib-olla see raha siiski, raha siiski ei lähe õigetele inimestele, lähe õigetele inimestele ehm, kohustuslikust ümber, ümber jagamisest, jagamisest äh, uue ÜPP, uue ÜPP, ÜPP-s, kui te inimeste juttu, inimeste juttu kuulate, kuulate, siis, siis on kuulda, et ei ole mingit ümber, on kuulda, et ei ole mingit ümber ja näiteks palga arvestamine selle, näiteks palga arvestamine selleks jagamine aset leiab, et mingit uut, uut ümberjagamist justkui ei ole, ümberjagamist justkui ei ole, oleks, oleks tulemas, tulemas äh, arusaam, et, et pärast seda, kui paljud inimesed on siin, pärast seda, kui paljud inimesed on siin käinud ja käinud ja kaevanud, kaevanud saama toetust selle põhjal, mida nad tegid kakskümmend aastat, kakskümmend aastat tagasi, aastat tagasi. nüüd, nüüd nüüd äh, põllumajandustootja ühes, ühes äh, valdkonnas, äh, valdkonnas saab suur, saab suurema toetuse, suurema toetuse ähm, kohas põllumajandus, põllumajandustootja saab endale, tootja saab endale palka lubada, palka lubada, kuna tal on varasemalt, kuna tal on varasemalt noh, üks põhjus, miks, põhjus, miks põllumajanduspoliitika on ohus, on, põllumajanduspoliitika on ohus, on see, et ei, see, et ei ole liidule liiduks ja inimesed tunnevad, et asjad lähevad vales, lähevad vales suunas ja tead-, suunas ja tead-, toetused liiguvad, toetused liiguvad valedele inimestele, valedele inimestele, ehm, teatud, ehm, teatud ehm, toetuste toetuste võisid luba, palka nüüd lubada, kas, kas see on õiglane, see on õiglane et meil peaks olema, et meil peaks olema seab toiduga varustatuse, kuid miks siis, kuid miks siis see kõik, see kõik õhku lasta, kõik õhku lasta ettepanekuga. nii et, nii et selle, selle kõige auditeeriminegi saab kindlasti, kõige auditeeriminegi saab kindlasti. Das sind verkehrte Rollen, jetzt sind die, jetzt sind die Linken schon auf der, Linken schon auf der. Nee, nicht nii, need poolsed on äh, äh, asunud äh,, asunud äh, parempoolsete nimel sõna võt-, parempoolsete nimel sõna võt-. nii. mulle tundub, et me rääg-, mulle tundub, et me räägime siin, räägime siin uues äh, süü- uues äh, süsteemis me siiski, teemis me siiski liigume, liigume. ja need, kes peaksid tegelikult ja need, kes peaksid tegelikult toetust saama, toetust saama, innoveerida ja, ja modernisee-, moderniseerida, moderniseerida meetmed on tihtipeale vastu, on tihtipeale vastuolulised, olulised ja tulemus ja tulemus ei ole, ei ole probleem, probleeme, kui, probleeme, kui püüame seda, püüame seda poliitikat, poliitikat volinikku vastuste eest, vastuste eest. siis, siis seal, seal ka selle teemaga on, ka selle teemaga on makseasutused annavad meile, see annavad meile mm, mm, ebatäpseid and-, ebatäpseid andmeid, kui mitte, kui mitte, kui, kui vaatame neid, vaatame neid äh, asutusi, neid äh, asutusi lähemalt, lähemalt, mis tekitab küsimusi, mis tekitab küsimusi. huvide konfliktiga ja tahaksingi küsida konfliktiga ja tahaksingi küsida, kuidas teie, kuidas teie teenistused auditeerivad, teenistused auditeerivad nagu te väga, nagu te väga hästi tea, hästi tea, minister maksab konsultatsiooni, maksab konsultatsioonifirmale, firmale tellib äh, seega, tellib äh, seega ise just see, just tegevus, et millised kontrollid meil, millised kontrollid meil siin paigas, siin paigas on, kuidas me tagas on, kuidas me tagame selle, tagame selle. ja samas kui, ja samas kui nad, kui nad, kui nad tellimustööna makse, mustööna makseasutust, asutustelt, telt, makseasutust, makseasutust, firmidest. et kuidas te, et kuidas te, te seda kõike, seda kõike arutelus täna. meil oli hea, meil oli hea meel, meel nagu teie nagu teilgi, et, teilgi, et muidugi tervitatav, aga millistest, tervitatav, aga millistest töödest, töödest me siin äh, räägime, töökoht, me siin äh, räägime töökohtadest, kohtadest, äh, noortest, talunike, talunikest või räägime suurtest või räägime suurtest, sest eksite. millistest, millistest palkadest, palkadest ja lõpetuseks te ütlesite ja lõpetuseks te ütlesite midagi, mis minu, midagi, mis minu meelest oli väga huvitav, minu meelest oli väga huvitav. keskkonna õigus, õigusloomest, loomest ja tahtsin küsida, et mida te täpselt selle, tahtsin küsida, et mida te täpselt selle all silmas, silmas pidasite, pidasite. Läinud ja kindlasti ja kindlasti ei, ei jõudnud ta, jõudnud ta oma, oma, kui seda ütles ta, palun volinik, ta ütles ta, palun volinik. Thank you very much, thank you very much. meie oma ettepanek, meie oma ettepanekutes, kotes, mida ma, mida ma ütlesin, ütlesin, poliitikud, me tahame, me tahame tagada, et, tagada, et noored, noored osalevad, osalevad ja automatiseerimine ja automatiseerimine põllumajanduses, põllumajanduses on samuti meie põhi, samuti meie põhitähelepanu, tähelepanu selle nimel, et, et üles ehitada, üles ehitada, me oleme, me oleme rohkem ressursse era-, rohkem ressursse eraldanud, eraldanud, me levitame levitame häid tavasid ja häid tavasid ja, ja koostööd heade tavade levitamine, heade tavade levitamisel. see on siis üks osa, see on siis üks osa selle, et, et et nii, et nii palju äh, põllumajandustootjaid kui palju äh, põllumajandustootjaid kui võimalik, võimalik ja me ja me äh, va vaatame üle oma programmid, vaatame üle oma programmid äh, kaks tuhat kaks, äh, kaks tuhat kakskümmend aasta, kakskümmend aasta järgmisel perioodil, järgmisel perioodil seda digite-, seda digiteerimisajatest kasu, kasu saajatest, nii, saajatest, nii nagu ma teie kirjalikest küsimus, nagu ma teie kirjalikest küsimustest, väljastest, väliseid kahe tuhande, kahe tuhande olid äh, ligi kakskümmend suuremat, ligi kakskümmend suuremat äh, toet-, toetuse saajad, nad said, toetuse saajad, nad said, äh, kus, kus saajad on põhiliselt, põhiliselt riiklikud asu-, riiklikud asutused või erafirmadused või erafirmad, kes pakuvad, kes paku-. ja siis on tootjaorganis-, ja siis on tootjaorganisatsioonid, organisatsioonid, väiksem, väiksem liiget äh,, Eh, ja mis, ja mis tegelevad, eh, tegelevad eh, piimasektori piimasektoris, loomakasvatussektor, äh, loomakasvatussektoris, äh, sektoris Soomes äh, on väga palju erinevaid, palju erinevaid toetuse, toetuse saajaid, kakskümmend saajaid, kakskümmend toetuse saaja, toetuse saaja kuni neli protsenti fondist, tehnilise fondist tehnilise abinise abina, mida võib kasutada, mida võib kasutada siis tehnika, siis tehniline rakendamiseks, muude tegendamiseks, muude tegevuste jaoks, tegevuste jaoks, makseasutused, makseasutused finantsasutused, millest me räägime, millest me räägime. ja, ja samuti äh, loodus, samuti äh, looduspiirangute, piirangute, see on nüüd selle, see on nüüd selle alusega, see alusega, seega mitte talunikud, ega mitte talunikud, nagu te, nagu te, riiklikud asutused, tootjaorganisatsioon, asutused, tootjaorganisatsioonid ja need ja eraettevõtjad, eraettevõtjad, kes, kes äh, Kreek-. Kreeka, Kreeka ettevõte, ettevõte, mille kohta te, mille kohta te peate kontrollima sert-, sertifitseerimisasutuste kohta, sertifitseerimisasutuste kohta väga, väga me oleme saavutanud, me oleme saavutanud märkimisväär, märkimisväärsed edasiminekused, edasiminekud selle, selle ja kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates, alates eh, sertifitseerimisas-, eh, sertifitseerimisasutused, annetused, annetuse teostada maksete korrekt-, teostada maksete korrektsuse seaduse seaduslikkuse kohta ja neid seaduslikkuse kohta ja neid, neid eh, eh, leiduda eh, kvaliteedi, kvaliteedi hindamisel, hindamisel. aastal kaks tuhat, aastal kaks tuhat seitseteist, seitseteist endale üle ka põllumajandus, üle ka põllumajandusdirektor, direktoraadi kohandatud, raadi kohandatud vigade, vigade asutuse tööst kuus, makseasutust kuus, makseasutust, asutust viis, viies, viies hindasid oma kontrolli arvusid, kontrolli arvusid, lähtudes, ristudes riskipõhisest lähenemisest, riskipõhisest lähenemisest kui ka stiim, kui ka stiimul teatud liikmesriikidele, teatud liikmesriikidele, kes, kes äh, ka pea, põllumajanduse, ka pea, põllumajanduse peadirektor, peadirektoraadi abistamist ja sertifikaadi abistamist ja sertifitseerimise, sertifitseerimise inimest, inimest äh, selleks, selleks määratud, kes, määratud, kes selle tööga, tööga teevad andmeid. see seega me leiame, ega me leiame, et sertifitseerimisasutuste töö, sertifitseerimisasutuste töö pidevalt, töö pidevalt liikumine ühtse auditimudeli, ühtse auditimudeli või lähenemise poole äh,, või lähenemise poole äh, para-, paranesid väga aktuaalsed teemad, väga aktuaalsed teemad, ekspordid, ekspordid Aafrikasse, tal-, Aafrikasse, talunikud äh,, põllumajandus, organisatsioonid tegelevad, organisatsioonid tegelevad sellega, sellega ettevõtteid otseselt selle eest, et saata, et saata midagi Aafrikasse, äh, midagi Aafrikasse. Äh, meil on, meil on mõningad, mõningad reklaamid, ja nagu te teate äh, ja nagu te teate, äh, ma olen, ma olen Aafrika Liidu, olen Aafrika Liidu, me oleme mõelnud ka selle peale, kuidas parem, kuidas paremini toetada Aafrikat, toetada Aafrikat äh, põllumajanduse, põllumajanduse ja kuidas abistada Aafrika talunikke, abistada iseennast, iseennast toita ja teid toita ja samuti arendada turgusid ja Euroopa Liidu turule äh, suunatud poliitikas mina ei ole toetanud dotatsioone üle maailma, vastupidi, Nairobis, nagu ma ütlesin, koos proua Maastriga äh, me rääkisime sellest, et tuleb ekspordi pool kõik äh, kaubandust takistavad meetmed kõrvaldada. ja selles mõttes, et eelmise aasta arvud kolm koma kuus eh, miljardi väärtuses importi. ma olen ka Saksa televisioonile intervjuud andnud, kuid eh, televisioonis alati ei kajastata Aafrikas toimuvat tõeselt, sest eh, kui mõni Aafrika riigi Äh, riigijuht otsustab midagi teha, siis millegipärast süüdistatakse Euroopa Liitu, kuid meil on mitmed kaitseklausleid kõikvõimalike lepingute raames, äh, mis aitavad meil peatada äh, impordida Euroopa Liidust ükskõik millise ähm, see riigi, kui nad ei ole täitnud partnerluslepingud meiega, majanduspartnerluslepingud, mõningad Aafrika riigid ei ole seda teinud, ma ei tea, miks loomulikult meil on ka näiteid selle kohta, et kui äh, püütakse ähm, moonutada või takistada importi Euroopa Liidus, siis ma äh, võtan neid nüüd kasutusele. ma olen teinud tihedat koostööd teinud Aafrika Liiduga äh,, äh, vastava ministri Sekoga ja eelmisel aastal me mõtlesime, mida me saame teha Aafrika talunike abistamiseks, me, abi on suunatud noortele ja detsembris toimub erikohtumine Viinis, kus kokku tulevad Aafrika ja Euroopa riikide juhid ja kaalume seda, kuidas me saaksime Euroopa Liidu juhtimisel rohkem abistada Aafrikat. kui teie arvates on mingeid näiteid või mingeid kaubandusmoonutusi või äh, vastutustundetud eksporti äh, Euroopa Liidu ja Aafrika vahel, siis palun andke mul sellest teada. proua Dlabajova äh, meie amet, äh, tähendab Maksuametit, heade tavade äh, jagamine Hispaanias äh, kahe tuhande kuueteist aastal ühe maksuameti puhul oli kõrgem kohandatud Andaluusias üheksa koma kaks protsenti. ja seda kontrollivad liikmed, seega me esitasime oma reservatsioonid kaks tuhat kuusteist kulutuste kohta. liikmesriigid Äh, nüüd äh, korrigeerivad olukorda selle kõrge veamäära tõttu, sest meil on ka sanktsioonid ja me võime peatada väljamaksed, vähendada väljamaksed. eelmisest reformist alates on meie volitused palju suuremad äh, ja mõjusamad, et anda inimestele teada, mida nad peavad tegema, et oma programmide kahe tuhande seitsmendal aastal oli määr, protsendimäär alla kahe protsendi. ja see on väga suur äh, edasiminek, see täitab seda, et meie kavad töötavad. Äh, maaelu arengu Hispaanias äh, Andaluusia kohta ei rakendatud, sest küsimus oli, kas need kulutused on põhjendatud ja kui tõhusad on olnud tegevused. Äh, liikmesriigid ei ole alati edukalt neid puudusi kõrvaldanud, seega kaks tuhat seitsmeteistkümne aasta eelarve arvestab ka meie nõuetele vastavuse kontrollimise menetlus. Äh, kahe tuhande kuuendal aastal tehti reservatsioon Rumeenia, see oli looma heaolu meetmete äh, mittenõuetekohase täitmise ja äh, kahe tuhande seitsmendal aastal peat-, peatati maksed selles osas, kuna Rumeenia valitsus ei teinud, ei võtnud samme selle vea parandamisega. seega ma tahan öelda, et põllumajandussektoris veamäär on alla kahe protsendi ja kui me räägime olulisuse piirmäärast, siis see on väga hea tulemus. nii palju siis eh, selle põldude identifitseerimissüsteemist. Eh, kahe tuhande viiendal aastal eh, korraldas Hispaania selle süsteemi põhjalikult üle ja see toimib väga hästi, on vähenenud veamäär, Prantsusmaa tegi ta samuti kahe aasta jooksul, neil oli raskusi IT-süsteemiga tagada talunikel väljamaksed aastal, mil nad olid äh, õigustatud seda saama, kuid äh, seda püütakse Prantsuse süsteemis lahendada. sest me ei saa olla rahul, et kui talunikud ootavad äh, oma väljamaksed ja ei saa raha kätte, sest riiklikud süsteemid ei tööta korralikult seega ma tahan öelda, vaatamata mõningate raskustega mõningates riikides põldude identiteetsüsteemi kasutamisel veamäär on siiski alla kahe siis eh, eh, mis puudutab nelja sertifitseerimist asutust viieteistkümnest, mida mainiti, siis me tegutseme selle nimel, eh, et paljastada, kas on tegu pettustega või mingi kuritegeliku ehm, tegevusega ja teie juhataja teab, milliseid süsteeme me kasutame ja me taotleme teavet, me viime läbi oma uurimised ja saadame nad Olafile edasi ja Olav viib läbi siis juba äh, kriminaaluurimise, põhjaliku uurimise. see on nende ülesanne. Te võiksite selle küsimuse adresseerida Olafile sellisel juhul ja ma usun, te teete seda. meie viime läbi auditit ja me kogume infot, mida Olav meilt nõuab, kuid uurimist viib läbi Olav. mis iganes küsimused teil on äh,, äh, ka meie ootaksime Olavilt samasuguseid vastuseid, kuid meie viime ellu Olavi soovitusi omalt poolt. mis puudutab Tšehhi Vabariiki ja äh, seda konkreetset äh, juhtumit, mida te mainisite? jah yeah The commission is active. komisjon tegutseb. Äh, Transparency International saadud kaebuse alusel, millele teie viitasite. praegusel etapil me peame üle kontrollima äh, faktid, me saime selle vaidluse üheksateistkümnendal septembril, mis puudutab uut finantsmäärust äh,, siis selle äh, reguleerimisala on suurendatud, ma tahan, tahan öelda, et komisjon praegu täpsustab fakte selle vaidlusega seoses, et saada parem ülevaade olukorrast ja edastada siis meie poolt äh, välja selgitatud asjaolud Olafile, tutvustamas, kas tegemist on pettuse või mitte. ÜPP äh, äh, tähendab seda, et makseasutused täitavad, teevad oma tööd kõrgemate normidele, komisjon on hiljuti pöördunud Tšehhi asutuste äh,, ametivõimude poole ja taotlesid informatsiooni äh, Agri-FED eh, grupilt ja seda EFRD raames. me soovime infot ja kontrolli riiklikul tasandil ja komisjon sai hiljuti Tšehhi ametivõimudelt info, et Agrifairdi kuuluvad eh, organisatsioonid on saanud Euroopa Liidu rahastust ja me oleme esitanud lisaküsimuse. lähtudes meile laekunud informatsioonist, eh, komisjon hindab nüüd Tšehhi ametivõimude kinnitust, et väljamaksed Agrifidi äh, kontsernile on tehtud eeskirja kohaselt äh, ja samuti kontrollime, kas on olnud huvide konflikti või mitte ja millised meetmed on rakendatud huvide konflikti tuvastamisel. nõuetele mittevastuse korral Äh, rakendame meie meetmed Euroopa Liidu eelarve kaitseks, need on korrigeerivad meetmed, mida ma juba kirjalikes vastustes mainisin. seega me teeme koostööd teiste peadirektoraatide Regia ja teistega. kuigi me oleme juhtrollis ja ka äh, budget peadirektoraat jälgib olukorda. härra Flanagan mainis miks muuta nüüd, kui asjad toimivad hästi? aga varem ma kuulsin äh, härra Flanagani varem öeldud, et, et asjad ei toimi hästi, aga nüüd te olete muutnud meelt äh,. Te ei maininud seda täna ma mõistan, kus te Pärt olete, et see juhtimisstruktuur, mis meil on paigas, toimib hästi, süsteem on rakendunud ma annaksin teile nõu no.. Te olete ka seadusandja. Teil on võimalus esitada muudatusettepanekud äh, kõigi nende asjade kohta, mida soovime järgmises ÜPP-s, ka see puudutab ka ümberjaotamist. ma ei arva, et te peaksite olema ümberjaotamissüsteemi vastane. kui te ütlete, et, äh, et minu ettepanekus ei ole tegelikku ümberjaotamist, äh, mina tegin ettepaneku ümberjaotamiste esimeste hektarite osas äh, väike põllumajandustootjatele. Te väidate, et seda reaalset ümberjaotamist minu ettepanekust ei ole äh, Te võite teha muudatusettepaneku, kui te tahate seda asja muuta, kuid äh, piirmäärad, digressiivsus, äh, väiketalunike kavad on kõik minu ettepanek, kui te olete nende vastu, siis olgu pealgi, aga kui te toetate neid, siis öelge seda välja ja tehke oma muudatused. Te saate teha kõik, kõik oma ettepanekud, äh, mida te soovite kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastal kaasseadusandjal ei nõustunud sellega, mis on aktiivse taluniku määratlus. ja seetõttu mõningad inimesed, äh, kes ei peaks raha saama, on saanud raha. me oleme sest ajast juba edasi liikunud ja palunud liikmesriikidel oma määratlus paika panna, kes on aktiivne põllumajandustootja. ja me aitame omapoolse koolitusega, sest <clears throat> meie tegelikult soovime äh, maksta toetusi inimestele, kes tõesti harivad oma maad ja on selleks õigustatud. proua Jala Sender, keskkonnameetmete kohta. me oleme igati nõus, et selles valdkonnas tuleb rohkem ära teha, nagu ma varem ütlesin. Äh, ühelt poolt on rahaliste vahendite eraldamine, kuid teisalt äh, ka meie programmid, poliitikad, äh, meetmed peavad olema sellised, et saavutada paremad tingimused esimeses sambas on see tingimuslikkuse põhimõte. kui me maksame talunikele, siis äh, me ei maksa neile mitte sissetulekutoetust palgana, vaid ka keskkonnameetmete rakendamist ja liikmesriikidega äh, ülesanne on äh, kaasa aidata selle ambitsioonika eesmärgi veelgi kõrgemale tasemele viimises ja kui me räägime ka vabatahtlikust meetritest, kui talunikud tahavad rohkem äh, toetust saada, siis nad peavad ka rohkem ära tegema keskkonna heaks ja ma kinnitan teile, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta illusiooni purunemine aitab meil paremini ära teha nüüd järgmistel aastatel niimoodi me ei liigu mitte tegevuse kontsentreerimise suunas, vaid äh, saja kaheksateistkümne äh, kava suunas liikmesriikidele äh, ÜPP strateegia raames. Need hõlmavad ka esimest sammast, kus piirkondadel on oma roll täita, ka tulevikus maaelu arenguplaanide kehtestamisel, mis puudustab liikmeriike ja komisjoni, siis meie kiidame heaks ÜPP strateegilise kava Um, veel kaks kolleegi soovivad sõna, kümme minutit on äh, meil jäänud järgi, me peame kell kümme lahkuma siit ruumist. Mm, härra volin-, äh, härra volinik, alus, algatuseks suur tänu teile tehtud töö eest. aga täna pean veidi kriitiline ka olema. ma mõtlen väga hoolega järele, kas hääletada kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmise poolt või mitte, sest et teie vastused ei ole eriti konkreetsed ja tegelikult ei vasta neile küsimustele, mis eelkõnelejad esitasid. minagi loodan saada kahekümne suurima Euroopa toetuste tulusaaja nimekirja, see ei tohiks olla mingi saladus, kõik äh, eelarve kontrolli komisjoni liikmed peaksid selle saama. mind pani ka imestama see küsimus, mis käsitles huvide konflikti uurimist Olafi poolt, kas komisjon ei võiks otsustada, et kui keegi omab ettevõtet ja saab äh, tulu, äh, saab toetust selle ettevõtte jaoks, on samal ajal poliitik, kas tal siis on üldse õigust neid toetusi saada? võib-olla oli mingisugune viga tõlkes või võib-olla mu inglise keel on lihtsalt niivõrd halb, aga mina tõesti sellest aru ei saanud. nüüd, mis puudutab põllumajandus poliitikat. suurepärane, me oleme teinud suuri elu, edusamme, aga ikkagi on põllumajanduspoliitika lollusi täis. mina räägin jahimehe seisukohalt. vaadake, kuidas maastik, kuidas loodus välja näeb. vaadake, kuidas näeb välja metsakorraldus kuidas laululinnud elavad, kuidas putukad elavad kui totraid toetusi antakse erinevatele maatükkidele ja kuidas nende lollakate toetuste tõttu on maa ja maastik niimoodi muutunud, et see on kahjulik loomadele, putukatele ja siin ei ole küll mitte midagi rõõmustada. ja nüüd veel maksemäärad. eelmisel nädalal suri minu sõber talunik. tema taotles toetust kolmsada miljonit äh, Tšehhi krooni, et mingi ehitus lõpetada. tal on tillukene äh, talumajapidamine ja kuna need toetused laekuvad äh, poole aasta lõikes või kvartali lõikes, siis tema abikaasa, kes temaga koos töötab, Äh, on, nad on terve elu ühiselt äh, seda talu vedanud, siis ütles auditeerimisasutus naisele, et äh, tema leping ei kehti. kui sa saad tasu, kui sa saad toetusi kvartaalselt, siis saad oma raha kätte, aga ta ei tal oli tarvis esitada mingisugune teist tüüpi toetus to,, toetusleping, aga seda lepingut tal ei olnud, nii et seda ta jällegi ei saanud. ma olen esitanud neid küsimusi ka teie peadirektoraadile, aga ma ei ole sealt mitte mingisuguseid vastuseid mitte kunagi saanud. nüüd mul on veel üks küsimus, mis puudutab EF äh, seed ja mõningaid muid Äh, fonde jällegi metsahalduse ja metsamajandamise kohta. mitte kunagi ei ole ma teie peadirektoraadist vastuseid saanud, mul oleks tõesti hea meel, kui te vahetevahel vaevuksite vastama. täna on mul tõesti väga kahju, aga ma ei saa teie vastuste suhtes positiivselt läheneda. mis puudutab aga Tšehhi Vabariiki, siis ma arvan, et komisjon peaks tõesti hoolega uurima, mis seal toetustega toimub. VKE-d ostetakse Agrifeedi poolt ära ja Agrifeed saab ikkagi VKE-de toetust, kuigi ta ise on suur. minu arust see küll ei lähe. ja te peaksite olema vastutav ka oma valijate ees. Eh, suur aitäh suur aitäh volinikule, suur aitäh kontrollikojale. Need kulutused, mida kontrollikoda auditeeris, olid kokku viiskümmend kuus miljonit eurot ja me peame üritama tagada, et ÜPP eesmärgid saavad täidetud ja need saavutatakse ning samuti me peame tagama selle, et tehtud kulutused annaksid kok-, annaksid tulemusi kokku siis viiskümmend kuus miljardit eurot, nagu öeldud, eriaruanne number kakskümmend üks kontrollikojalt ütleb, et ÜPP keskkonnavaldkonnas tulemusi ei ole saavutanud, nii et lugupeetud härra volinik, mida me saame teha, et ka keskkonna vallas saadaks tulemusi, samuti selgus et, et kakskümmend kolm protsenti talunikest, keda eh, Kontrollikoda küsitles, ei kasuta eh, mõningaid spetsiaalseid toetusi. me oleme küsinud ka sertifitseerimisasutuste poolt tehtud kontrollide kvaliteedi kohta, aga minu küsimus on natuke teist laadi ja see on lihtne. kas teil on teataval määral teavet mm, põllumajandustoodete kaubandusbilansi osas kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal eksportisime sada seitse, seitsme miljardi eest, see oli rekordiline aasta mm, me oleme rääkinud ettevõtetest, kes eksportisid nende suurusest, aga mina tahaksin kaubandusbilansi kohta mingisuguseid arvulisi näiteid, mitte ainult ekspordi ja impordi tasakaal äh, arenguriikidesse, vaid üldine, kui me kaasame Jaapani, Singapuri, Mehhiko, kuivõrd on meil täiendavaid võimalusi just talunikele, põllumajandustöötajatele, eelkõige piimandussektoris, kus meil on piimapulbri ja ka muude toodetega probleeme. suur aitäh ja palun, härra volinik. Well, first of all kõigepealt ütleksin äh, kolleegile, et kui te ütlete, et äh, ühine põllumajanduspoliitika on jama, siis ma ei nõustu teiega, need kakskümmend suuremat äh, toetuse saajat, kelle ma välja tõin, tänaseks on meil selge info selle kohta, et mitte suurfarmid ei saa raha. muidugi on võimalik seda kõike ümber jaotada, kuid üldiselt võime öelda, et kui kui see on juba laiali jaot-, jagatud, ka kättesaadavaks tehtud, siis on võimalik kõigil sellega, nende andmetega ka tutvuda, meil ei olnud äh, ka kirjalikku küsimust ähm, Tšehhi Vabariigi kohta ja sellepärast ei olnud teil ka vastust paberi peal. et võib-olla võiksime tuleviku ajaks mõelda, kuidas neid küsimusi paremini esitada. mis puudutab huvide konflikti, jaa, muidugi me uurime neid küsimusi huvide konflikti osas ja oleme seda ka härra Stassile äh, öelnud, tege Regio tööhõive peadirektoraat ähm, teevad koostööd selleks, et äh, faktid päevavalgele tuua, ähm, mis on Transparency Internationali kaebusega seotud, vaadata, kuidas finantsmäärust äh, äh, on kasutatud ja nii edasi. nii et ma arvan, et me ei peaks siin kiireid järeldusi tegema, enne kui meil ei ole selgust faktide osas loomade tapmine. meil on äh, ähm, keskkonna direk-, peadirektoraadiga ja tervishoiu peadirektoraadiga protokoll olemas, kuidas äh, see loomade tapmine äh, metsades aset leiab, näiteks huntide jahtimine ähm, mõningatel riikidel on probleeme Aafrika sigade katkuga ja see on väga oluline teema paljude liikmesriikide jaoks ja see ei lähe, see olukord ei lähe paremaks kahjuks. ja ma ei tea, kas te peate seda silmas või räägite üldiselt loomade kaitsest? siin peab siiski leidma mingisuguse tasakaalu ja protokoll on olemas loomade heaolu osas ja ka siis ähm, loomade hukkamise osas, kui on mingi konkreetne probleem ja väga kahju, kui äh, te ei ole saanud äh, piisavaid vastuseid, me oleme suunanud teid ka küsimustes äh, liikmesriikide asutuste poole, kui on mingisuguseid toetusi, lese puhul, et tal on olnud raskusi Eh, otsetoetuste saamisega, siis eh, muidugi ma võin ka isiklikult sellega tegeleda, kuna tegemist on täiesti selgelt inimlikul tasandil olulise juhtumiga. Mm. härra Salafranca, me jagame teie muret selles osas, et see poliitika ei saavuta piisavalt eh, kliimapoliitikas ja keskkonnapoliitikas kahe tuhande viieteistkümnendal aastal leidis aset viimane reform pärast seda on aset leidnud äh, Pariisi kliimakonverents, äh, me peame arvesse võtma seda, et iga valdkond peab äh, nende eesmärgide saavutamisse panustama ja me oleme ka ette näinud oma uues ettepanekus väga suure hüppe teises esimeses sambas neljakümnele protsendile lähevad need kulutused selles osas, mis puudutab keskkonnakulutusi ja äh, äh, ka erakorraliste looduskatastroofide puhul näiteks on meil ette nähtud palju suuremad vahendid selles uues paketis. kaubanduse osas ma tean, et te olete vägagi huvitatud kaubanduse teemast, äh, kaubandusstatistika osas, mis on ka internetis kättesaadav. meil on saja seitsme miljardi käibe puhul kakskümmend protsenti ülejääki, kui iga valdkond niivõrd edukas oleks, siis oleks meie majandus üldiselt palju paremas seisus ja võin öelda midagi ka oma isikliku kogemuse põhjal. kui me oleme keerukas olukorras, nagu oli Iiri valitsus kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat neliteist, siis kõige paremini, kõige paremaid tulemusi nägime just põllumajandus- ja turismisektoris Äh, need sektorid, kus me ei pidanud äh, toorainet importima, oli meil võimalik äh, kõige suuremat edu saavutada, nii et kakskümmend miljardit. Te mainisite neid kokkuleppeid, mis on Jaapaniga sõlmitud tänu volinik Malmstronile üheksakümmend kaheksa protsenti kõikidest eri-, kaubandustariifidest kaotatakse selle tulemusena, nii et see on kindlasti piimasektorile väga hea äh, märk. Äh, nii et loodan, et teiegi Hispaania firmad saavad jällegi olema väga hästi esindatud ka seal. meil on ka kuuskümmend viis tonni äh, loomaliha võimalusi ja me lõpetasime hiljuti oma läbirääkimised Mehhikoga ja muidugi me jätkame ka Mercosuriga äh, läbirääkimisi, need on päri-, need on keerukamad, äh, aga me peame siiski leidma mingisuguse viisi, kuidas kokkuleppele jõuda. Äh, härra Trump on protektsionist, aga meie püüame küll väljapoole vaadata ja uusi turge leida. jaa, herzlichen Dank, ich möchte suur tänu, tahaksin teile öelda et äh, me leiame, et küll need ei ole, need kulutused täiesti mõttetud, muidu me oleksime hoopis teistmoodi äh, need asjad korraldanud, me tahaksime lihtsalt äh, kindlaks teha, et see süsteem tõepoolest niimoodi toimib, nagu seda põllu, nagu seda maksumaksjale loetakse, aga nüüd annaksin sõna üheks minutiks lõppsõnaks raportöörile sõna. Eh, aitäh tahaksin tänada kõiki küsimuste eest ja töö eest, mis on tehtud ja tahaksin tänada ka vastuste eest, mis me oleme saanud. selle koha, põhjal, mida me oleme kuulnud, on selge, et väga palju tööd on veel teha. tagamaks et äh, alates et kahe tuhande seitsmekümnendast aastast me saaksime positiivseid äh, näiteid, äh, mida kasutada kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kampaanias, nii et seda kõike on meil võimalik kasutada ühise põllumajanduspoliitika ähm, huvides. nii et see on midagi, mida me saame kasutada oma igapäevases töös äh, tulevase mida, mitmeaastase finantsraamistiku vallas. Need on kõik seotud ühise põllumajanduspoliitika teemaga ja me peaksime ka kõiki positiivseid äh, jooni selles kaitsma ja peaksime näitama ka seda, kuidas meil õnnestub äh, leida lahendusi nendes küsimustes, mis on praegu veel ebaselged. näen, et äh, ka volinik soovib veel kord sõna. ma ei tea, milline näeb, milline näeb välja tulevik, kuid see on minu viies esinemine selle komisjoni ees, tahaksin teid tänada, tahaksin tänada oma meeskonda ja nende meeskonda omakorda. see on olnud päris keerukas töö aeg-ajalt ja karm töö, aga tahaksin tänada ka Kontrollikoda ähm, rasketel hetkedel mõistmise eest, aitäh! ma ei saa nüüd lubada teile, et see oli meie viimane kohtumine Äh, Slovakkia kohta oleks meil olnud veel ka mõned küsimused, ähm, nii et need me saame teile kirjalikult edastada, mida me täna esitada ei saanud, aga nüüd on äh, koosolek lõppenud ja täname teid äh, intensiivse koostöö eest, aitäh!